kui fraktsioon või nelikümmend parlamendiliiget ei esita vastupidist taotlust kahekümne nelja tunni jooksul, eh, kehtivad need korrigendumid, nad on kättesaadavad